istung on taas avatud, tere hommikust kõigile. niisiis, alustagem äh, kõigepealt ühe äh, teadaandega äh, proua Collins lahkub ENF fraktsioonist ning liitub EFTD fraktsiooniga alates seitsmeteistkümnendast aprillist aastal kaks tuhat üheksateist ning äh, veel üks teadaanne, äh, proua Elisabetta Gardini lahkub Rahvapartei fraktsioonist ning liitub ECR fraktsiooniga äh, ka alates seitsmeteistkümnendast aprillist kaks tuhat üheksateist. nüüd aga Äh, liigume päevakorra äh, juurde, esimeseks punktiks päevakorras on sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine. tegemist on Guillaume Palassi äh, raportiga ja kõigepealt saab sõna meie raportöör neljaks minutiks. härra Palas, palun. aitäh, härra president. detsembris kaks tuhat kuusteist määrust kaheksasada nelikümmend kolm määruse kaheksasada nelikümmend kolm muutmise ettepanek tehti komisjoni poolt. praegu on tekkinud vajadus oluliselt parandada olukorda seoses töötajate liikumisvabadusega Euroopa Liidus. sellepärast, et tekkinud on paradoks. meil on turg, mis võimaldab vaba liikumist, aga meil on liikmesriikides eri sotsiaalsüsteemid ja see tekitab erineva olukorra õiguste teostatavusega seoses liikumisõiguse teostamisel. ning seetõttu ongi ümbervaatamine, ülevaatamine vajalik. oleme parlamendis üle aasta selle teemaga tööd teinud ning oleme jõudnud kolme olulise edasiminekuni, esimene on äärmiselt tähtis. see tähendab, et tugevdatakse rakendatavat õigust see tähendab, et peaks olema selge, missugune on äh, näiteks lähetatud töötajale kohaldatavate õigusaktide kogum. ning praegu on meil vaja tagada, et äh, töötaja on mingi sotsiaalkaitsesüsteemi raames ja saab selle raames oma õigusi teostada. ning seetõttu tegimegi ettepaneku, et äh, kolm kuud enne teise riiki lähetamist et, et oleks tagatud seos sotsiaalkindlustussüsteemi ja töötaja vahel, oleks meil ette teatamine. ja seda selleks, et vältida pettusi, mida on väga palju. ning samuti on kokku lepitud veel ühes ettepanekus taaskord ette teatamine töötaja saatmisest ettevõtja poolt teise liikmesriiki. see on väga oluline praegu, sest me teame, et suur osa lähetatud töötajatest on riikidele tundmatud, sellepärast et äh, vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ei ole vaja mingit dokumenti selleks, et äh, minna teise riiki tööle. ja see tähendab, et ei ole võimalik teostada ka mingit kontrolli. ning see tekitab oht, ohu töötajate turvalisusele, nende õiguste teostatavusele äh, kasutada sotsiaalkindlustussüsteemi, süsteemi kaitset. seetõttu ongi tehtud ettepanek etteteatamiseks. ning siin lähtutakse väga olulisest uuenduslikust süsteemist, mis eh, on seotud tagatismaksega ja samas võimaldab vaba liikumist töötajatele ühest liikmesriigist teise siirdumist sest äh, ja kuidas on võimalik ette kujutada, et inimene töötab äh, aastaid mingis liikmesriigis ja siis läheb teise riiki ja tal on õigus ainult kolmele kuule hüviti, töötushüvitise saamisele, kui ta töö kaotab. Äh, see peaks olema kuus kuud ja see vastav ettepanek ongi meil tehtud. tahan öelda veel ühte asja. peamiselt parempoolsetele, aga mitte ainult. ärge arvake, et äh, piirates populismi ja rahvusluse äh, levikut, te need mõtted lämmatate. et rahvuslased on tegelikult mõelnud välja veel paremaid mõtteid, kui teil on sotsiaalsüsteemide ühendamise kohta, nii et ärge palun takistage parlamentaarset protsessi. laske meil hääletada et parlamendil kujuneks tugev seisukoht järgmise mandaadi ettevalmistamisel. nii et meil tuleb nüüd hääletada esimese lugemise tulemust ning tuleviku seisukohast, proua volinik, tänan teid tehtud töö eest ning mina olen päri sellega, et nüüdsest hakatakse nõukogus lihthäälte enamusega neid õigusakte muutma see oleks suur edasiminek Euroopa töötajatele keda oleks võimalik lõpuks kaitsta liikmesriikide egoistlike kaalutluste eest. suur aitäh raportöörile, nüüd saab sõna volinik Tyson, suur aitäh, et te täna hommikul siia tulite no,. suur aitäh, lugupeetud president austatud raportöör, austatud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel äh, siin olla, rääkimaks äh, teiega sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise resolutsiooni ülevaatamisest. viisteist aastat pärast äh, viimast ülevaatamist on komisjon toonud välja uute kaasajastamisettepanekutega ja see kaasajastamine on väga vajalik selleks, et tegeleda uute väljakutsete ja vajadustega pikaajalise hoolduse ja töötushüvitiste, perehüvitiste vallas ning lähetatud töötajatele kehtivate reeglite vallas. meie võtsime kaks aastat tagasi oma ettepaneku vastu selleks, et tagada äh, õiglus äh, töötajate vaba liikumise ja kodanike vaba liikumise kontekstis äh, siseturul. ma tahaksin tänada raportööri Guillaume Balassi ja parlamendi paljusid liikmeid, kes on selles teemas oma panuse andnud selleks, et tagada, et meie kodanikud, töötajad ja ettevõtted näeksid lõpuks neid muudatusi, mida nad ootavad Ähm, liikuvate kodanike vanematoetuste parandamine, selgitamine, millised on äh, nende inimeste õigused, kes annavad pika või pakuvad pikaajalist äh, hooldust, äh, on vaid mõned näited sellest, kuidas kaasajastamine parandaks inimeste igapäevaelu lugupeetud äh, parlamendisaadikud, äh, minu jaoks on alati olnud väga oluline koordineerida sotsiaalkindlustussüsteeme reeglitega, mis oleksid selgesõnalised, õiglased äh, ning ka jõustatavad. see on tõesti ainus viis, kuidas tagada pidev toetus meie siseturul õiglus tähendab seda, et reeglid on ühtsed kõigile ning eh, ei ole loodud selliselt, et nad eelistavad ühte rühma inimesi teiste arvelt. Eh, need peavad arvesse võtma nii päritolu liikmesriiki, kodanikke ja, ja vastuvõtvaid liikmesriike ja nende kodanikke. Eh, reeglid tähendavad, et inimesed saavad liikuda ühest riigist teise mm, headel tingimustel, võetakse huvi arvesse ka äh, riiklikke sotsiaalkindlustussüsteeme ja maksumaksjate huve. õiglus tähendab ka, et mm, ettevõtete ettevõtlusvõimalused säilitatakse ja FIE-de võimalused samuti, kes <clears throat> kasutavad vaba liikumise võimalusi ära selleks, et pakkuda teenuseid klientidele mm, üle kogu Euroopa Liidu ja õiglus tähendab ka seda, et me peame parandama võimalusi, kuidas võidelda süsteemi ärakasutamise ja pettuse vastu. Need on põhimõtted, millel me oma ettepaneku äh, ka üles ehitasime ja see on olnud, need on olnud ka eesmärgid, mis on meid meie äh, töös suunanud äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimise protsessi käigus nõukogu ja parlamendi Türgiga. kolmepoolsetel läbirääkimistel kokku lepitud ei ole veel kinnitatud, sellepärast et liikmesriikide hulgas ei olnud piisavalt toetust, aga ma usun, et see kompromiss, milleni me jõudsime, peaks äh, andma meile uut inspiratsiooni jätkamaks selle tööga, mida on vaja veel ära teha. lugupeetud president, raportöör, variraportöörid, parlamendisaadikud, äh, seal parlamendil siin on nüüd äh, esimesel lugemisel see kokkulepe heaks kiita ning avada seeläbi tee teie edasisteks edusammudeks selle olulise teemaga ma äh, loodan teie konstruktiivsele koostöövaimule äh, ning äh, meie ühistele jagatud eesmärkidele selleks, et seda võimalust ära kasutada. see on see, mida meie kodanikud, töötajad ja ettevõtted meilt ootavad. aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik teile ja nüüd kuulame ära fraktsioonide arvamused ja praegu selles esimeses voorus ei ole sinise kaardi esitamise võimalust. kõigepealt saab Rahvapartei nimel pooleteiseks minutiks sõna härra Schulze. suur aitäh, austatud president, austatud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. minu arvates on sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine üks olulisemaid õigusakte, mis on Euroopat edasi viinud. töötajatel on vaba liikumise õigus ja see on üks meie Euroopa põhialuseid. lugupeetud daamid ja härrad, aga komisjon on võrdlemisi hilja selle ettepanekuga välja tulnud ja nüüd enne Euroopa valimisi on väga keeruline seetõttu õiglase tulemuseni jõuda ja me peame väga suure surve all nüüd hääletama ja ka triloogi jaoks ei olnud piisavalt aega äh,. oli piis-, liiga vähe aega selleks, et äh, sellisele tulemusele jõuda, millele ka nõukogu oma heakskiidu oleks andnud. loomulikult me saime positiivseid tulemusi ka Äh, kolmepoolsetel äh, läbirääkimisel me saime ähm, pikaajalise hooldushüvitise vallas äh, palju saavutada ja oli ka teisi edusamme, aga on ka varjukülgi. Mm, näiteks siin see mõte, et iga lähetamise puhul tuleb teada anda, see on muidugi heade kavatsustega tehtud, aga seda on väga keeruline ellu rakendada ja ei ole kindel, mis on lähetamine ja mis mitte. Äh, näiteks eksporditeenustest on siin juba räägitud, äh, mis on ka ähm, problemaatilised ja näiteks parimate palade välja äh, noopimine piirialade töötajate õiguste puhul on olnud keeruline teema Ehm, ma äh, usun, et me oleksime võinud kolmepoolsetel äh, läbirääkimistel parema tulemuse saavutada, aga selleks oleks meil rohkem aega vaja. ja Rahvapartei fraktsioon on äh, pärast valimisi valmis panustama sellesse, et me tõesti saaksime parema tulemuse saavutada, aitäh. suur aitäh, kolleeg Jongeerius saab nüüd sõna Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, teil on ka poolteist minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud president Eh, meil on siin kõigehõlmav pakett, eh, kus on väga palju head, kuid ka eh, veidi halba sees. ma arvan, et me peame selle vastu hääletama oma fraktsioonis. me oleme selle vastu, kuidas seda ellu rakendataks. Hollandis on meil olnud kaks kaks pettuse juhtumit Äh, töötushüvitiste väljamaksmisega seoses me peame tagama selle, et äh, kõik hüvitised on, makstakse välja õigustatud alustel. ja praktikas ei oleks tegelikult äh, tööotsijatel kohustust hüvitise saamiseks isegi tööd aktiivselt otsida. sellisel viisil me äh, looksime nii-öelda ekspordikarusselli sageli juhtub see, et inimesed võetakse väga lühiajaliselt palgale ning äh, siis pärast seda äh, nad kasutavad töötushüvitisi, aga sellist olukorda me tahaksime vältida, me leiame, et selle süsteemi solidaarsus on väga oluline, aga see ettepanek, mis meil praegu laual on, ei garanteeri seda. suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna Helga Stevens pooleteiseks minutiks suur aitäh, austatud president, kallid kolleegid, kõik äh, on nõus sellega, et äh, sotsiaalkindlustuspettused on midagi, mille vastu me peame äh, võitlema. sotsiaalvaldkonnas peaksid süsteemid paremini erinevates liikmesriikides suutma koos toimida. miinimum päevade arv peaks olema kindlaks määratud, enne kui välismaalt tulevad töötajad saaksid töötushüvitist taotleda on ju ainult loogiline, et mm, mittebelglastest töötajad peaksid äh, olema panustanud Belgia sotsiaalkindlustussüsteemi, enne kui nad äh, saavad äh, toetust taotleda ja seetõttu mina pooldan seda kolmekuulist perioodi, kuus kuud oleks veel parem tegelikult, aga tegelikult on hoopis vastupidine tõsi, vasakpoolsete hulgas on need, kes tahavad selle vähendada ühe päevani ja see on lauslollus. niimoodi me lihtsalt hävitame oma sotsiaalkindlustussüsteemi süsteemi äh, alused. vasakpoolsed tahaksid ka, et tööotsijad äh, saaksid töötushüvitise nii-öelda kaasa võtta, kui nad oma äh, päritoluriigi tagasi lähevad, aga süsteemi kontroll ei oleks sellisel juhul võimalik ja see tooks kaasa süsteemi ärakasutamise Äh, statistilised andmed näitavad, et need inimesed, kes äh, koju tagasi pöörduvad, sageli kolme kuu jooksul tööd ei leia ja miks nad peaksidki äh, otsima seda tööd, sellepärast et Belgia töötu hüvit-, töötushüvitisega on võimalik Ida-Euroopa riikides väga head elu elada. meie sotsiaalkindlustussüsteem ei ole ekspordiartikkel, ehk siis kui inimene meie süsteemi ei panusta, ei ole võimalik ka hüvitisi välja maksta talle. suur aitäh, ALDE fraktsiooni nimel saab saab kaheks minutiks sõna nüüd proua Harkin. suur aitäh, lugupeetud president seadusandjatena on meie vastutus tagada, et mis tahes seadusandlust me homme toetame, et see parandaks olemasolevat olukorda, tegeleks probleemide või kitsaskohtadega ja panustaks töötajate vabase õiglase liikumise ning tagaks kindluse, usalduse ja sotsiaalse õigluse võrdsetel alustel kõikidele meie töötajatele ja see on äh, ALDE jaoks väga oluline äh, võrdlusalus ja seetõttu ALDE-s me usume, et esialgne komisjoni ettepanek on hea äh, katse saavutada või luua parem režiim. triloogi esialgne kokkulepe oli selline, kus oli päris palju positiivseid elemente, kuid nõukogu seda siiski toetada ei saanud tänases raportis on ka positiivseid elemente, mis puudutab perehüvitisi, pikaajalist äh, tervishoiuteenuseid äh, ja muud, kuid me leiame, et muudatusettepanek artikli kolmteist osas äh, Äh, põhjustab äh, autojuhtidele, tööandjatele ja töötajatele suuri probleeme, mis tähendab seda, et äh, nad peavad ennast läbi murdma erinevatest sotsiaalkindlustussüsteemidest ja, ja meie oleme selle kohta teinud muudatusettepaneku ettepaneku ja piirib alade töötajad eh, ei tohiks saada valida, millist süsteemi nad kasutavad ise, see tooks kaasa väga palju segadust ja ebakindlust liikmesriikidele. ja me ei poolda ka ühepäevast agregatsiooni, sest et see jällegi mõnedes liikmesriikides tekitaks anomaalia piiriüleste töötajate ja siseriiklike töötajate vahel ja kui meie muudatusettepanekud nendel teemadel vastu võetakse, saaksime meie omalt poolt toetada seda õigusakti, aga kui neid vastu ei võeta, siis me usume, et see ei taga tasakaalustatud ja õiglast äh, dokumenti. lõpetuseks tahaksin tänada raportööri ja variraportööre nendepoolse pühendumuse eest, millega nad seda tööd on teinud, me ei ole alati ühel meelel olnud, kuid me oleme teinud sellele vaatamata tõsist tööd. suur aitäh ja nüüd saab kuue fraktsiooni nimel sõna proua Zimmer, palun, teil on kaks minutit lugupeetud daamid ja härrad. mulle äh, näib, äh, olles ära kuulanud äh, selle, mis siin on öeldud, et sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimissüsteemi põhialuseid ei taha mõned mõista. Ähm, me räägime siin sellest, et mm, õigusi, mis ühes riigis on saavutatud, tunnustatakse teises riigis. ja kui äh, ma kusagil riigis tööd teen, siis ma äh, saan äh, seal sissemaksete kaudu õiguse ka hüvitise saamiseks ja tuleb lõpetada igasugused trikid siin arutelude raames ja tööhõivekomisjoni positsioon mm, on siin ka olnud sellega seoses äh, Äh, siin püütakse õõnestada äh, äh, seda teemat ja kui te ei taha seda teemat selle mandaadi ajal hääletada, siis see õõnestab ka demokraatiat, selline parimate palade väljanoppimine õõnestab Euroopat, mobiilsus peab olema kõigile Euroopa Liidus tagatud, mm, inimestele tuleb tagada ka sotsiaalkindlustus ja toetused ja komisjon on teinud ära väga hea töö ja me oleme saavutanud väga head tulemused äh, ja vasakpoolsed hääletavad selle poolt, sest et meil on vaja seda kuuekuulist perioodi äh, selle kindlustuse äh, kindlustusõiguste nii-öelda eksportimiseks, me oleme nõus ka sellega, et pikaajalisi hooldushüvitisi tuleb ka koordineerida, aga Äh, äh, siin on paremäärmuslased, kes tahavad lapsetoetusi indekseerida. Ähm, ja see on diskrimineerimine, see on nende inimeste diskrimineerimine, kes on tõsist tööd teinud äh, ja panustanud sotsiaalkindlustussüsteemidesse ja tahavad külastada oma riiki oma lapsi, kes elavad teistes riikides, näiteks kui inimene töötab Saksamaal ja, ja lapsed elavad võib-olla Poolas või kusagil mujal, me tahame tagada õiglase kohtlemise kõikide kodanikele, me peame äh, võitlema selle eest äh, siin Euroopa äh, Parlamendis, Euroopa Liidus ei tohi olla teise klassi kodanikke ja see peab ka töötushüvitiste puhul kehtima, kui tekib õigus sellisele hüvitisele ühes liikmesriigis, siis seda tuleb tunnustada ka teises liikmesriigis ja ma ütlen lõpetuseks seda, et me peame tagama ka selle, et kõik liikmesriigid, kõik riigid äh, tagaksid selle, et kodanikud saaksid oma õigusi kasutada, mis neil on saavutatud. suur aitäh ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Lamberts. Teil on kaks ja pool minutit ja palun, kallid kolleegid, peame kinni kõneajast. aitäh, um, president. aitäh, president, kui ma umbes kakskümmend aastat tagasi tulin esmakordselt siia parlamenti, siis esimene teema, mille kallal ma töötasin, puudutas äh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise teemat. me mm, hääletasime seda määrust kaheksa kaheksa kolm äh, parlamendi ametiaja viimasel täiskogul ja äh, loodetavasti me oleme jõudnud nüüd minu viimase ametiaja juurde ja hääletame uuesti sama teemat, aga kuna nõukogus on lahkarvamused, siis me lõpule ei jõua. ja seda sellepärast, et sellest teemast on saanud kitsaste riiklike huvide tallermaa, riigid kasutavad seda määrust selleks, et lahendada teemasid, mis selle teema alla ei kuulu. kodanikele, inimestele tuleb anda õigused, nemad peavad olema selle määruse keskmes ja kodanikud ei ole ainult töötajad, vaid ka nende pereliikmed, üliõpilased, õpilased, kellele sotsiaalkindlustushüvitised kehtivad. me tervitame seda, et selgelt on määruse uute versiooni sisse läinud pikaajalise hoolduse hüvitised aga samas kõik töötajad, kõik inimesed soovivad olla nii-öelda õigel poolel, et neile nende õigused kehtiksid, eeskirjad peavad olema selged, kergesti kohaldatavad, paindlikud, et arvestada igapäevaelu reaalsusega ja neid peab olema ka tõhus ja kiire rakendada, ei saa tekitada bürokraatlikke takistusi, mis takistavad inimestel oma õigusi kasutamast üldiselt me toetame komisjoni aruannet ja me teeme ka omapoolse muudatusettepaneku, mis puudutab atesteerimist, mitte luba e, ja kehtivusaega kolmeks kuuks, et isik, kes reisib e, e, töö eesmärgil, ei pea korduvalt avaldusi esitama ja bürokraatiat suurendama mis puudutab muid muudatusettepanekuid, siis me ei toeta perehüvitiste indekseerimist. piiriülestel töötajatel eh, peab olema tagatud võrdsed võimalused ja kohtlemine. Eh, siin ei saa lähtuda poliitilisest oportunismist me leiame, et äh, raport tugevdab ka liikmesriikide poolset kontrollivõimalust, alati on võimalik muidugi vajadusel kasutada ka kahepoolseid meetmeid, mis oleks mõistlikum, kui kohandada kogu määrus sellele, et mõnda kahepoolset probleemi lahendada. seega tugev alus on loodud ja loodetavasti jõutakse läbirääkimistega ka lõpule järgmise parlamendi koosseisu ajal kolleeg Schulze. kolleeg Schulze, kas teda ei ole? kus ta on? Äh, te küsisite või palusite sõna, aga miks te seda tegite? austatud president, sinised kaardid ei ole lubatud, aga kodukorraga seoses tahtsin öelda, et tühita kümme minutit hiljem, kümme minutit venis see asi, nüüd me ei saa siniseid kaarte küsida, kui see võimalus mul oleks olnud, siis ma oleks küsinud, missuguseid trikke siin tehakse. Et vältida, miks nimetatakse trikkideks seda, et äh, erakonna, et fraktsioonid esitavad äh, taotlusi? härra president oleks pidanud tulema õigel ajal, siis oleks saanud sinise kaardi küsimusi küsida. ma siiski ei saa aru, mis alustel te sõna praegu võtsite? no, no un attimo adesso. ei, üks hetk, üks hetk äh,. nii nüüd EFTD fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Coburn, teil on kolm ja pool minutit. no see, noh, Elvere passiamo oltre. teda ei ole siin, liigume siis edasi, NF fraktsiooni nimel saab sõna nüüd kolleeg Melin, palun. aitäh, austatud president. seoses selle dokumendiga on meie fraktsiooni seisukoht äraootav ja kaaluv sest see dokument, mis lubab isikute vaba liikumist, see varasem dokument, seda on võimalik arutada nende Euroopa riikide koostööraamistiku raames, mida meie soovime. no dokument parandab piiriüleste töötajate olukorda teatud aspektides ning perede olukorda, kelle vanemad töötavad eri riikides ning dogma, mille kohaselt riik, kes saab maksed äh, töötamisega seoses, see riik peab äh, välja maksma ka hüvitised, sellest tuleb lähtuda, ent tekstis on ka mitmeid puudusi äh, seoses näiteks pikaajaliste haiguste defineerimisega. Prantsusmaal läheb selle peale seitsekümmend protsenti sotsiaalkindlustuse rahadest ning paljudes Euroopa riikides ilmselt teisteski ning paraku raportööri poolt esitatud dokument ei sisalda enam kohustust äh, omada registreeritud seaduslikku elukohta, sellest on väga kahju ning samuti on suureks probleemiks meie jaoks see, ja ma vaatan siin parempoolsete poole, et meil ei ole võimalust enam ja ja selle tõttu tõenäoliselt kolmepoolsete läbirääkimiste tulemust ei kinnitatudki, et meil ei ole enam võimalik saada eelnevat luba. ning seetõttu on selge, et see, et see tekst sisaldab küll teatud edasiminekuid, aga tuleks äh, seda täiendada, et takistada pettusi ja selleks on vaja eelneva loa regulatsiooni, aitäh! suur tänu! Äh, kolleeg Soosnierts, teil on äh, üks minut palun! E, austatud daamid ja härrad, alati, kui võetakse midagi ära, et see anda teistele, siis an-, võetakse see ära nendelt, kes töötavad ja antakse nendele, kes ei tööta ja see on rumalus. jah, räägitakse solidaarsust nende vahel, kes ei anna ja nende vahel, kes annavad, aga see kõik toob kaasa ka suure bürokraatia. kui tuleb defineerida ärireis, siis see on täiesti naeruväärne. palun, palun ärge öelge seda, et te soovite siin tagada liikumisvabadust, samas kui te lubate igasuguseid kontrolle, öeldakse, et probleemiks on hüvitised ja, ja õigused hüvitistele jah, räägime siis, jääme hüvitiste juurde, kui te räägite pettustest, siis pettuste vastu soovitakse ehm, võidelda. vasakpoolsed soovivad läbi suruda vastuolulisi projekte, kuigi te teate, et inimestel on kõrini, siin luuakse topeltstandardid Ehm, ja, ja see on lihtsalt sotsialistlik eksperiment siin. suur aitäh, kuulasime ära fraktsiooni nimel kõnelejad äh, ja fraktsioonilise kuuluvuseta liikmed ja nüüd äh, äh, edasi kõneleja kaasa David, üks, poolteist kolm minutit oh.. aitäh, tegemist on väga olulise õigusaktiga, mis mõjutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja töötajate vaba liikumise õigust Euroopa Liidus välja pakutud muudatusettepanekud on väga laiaulatuslikud ning puudutavad meetmeid, mis on ette nähtud töötutele, eh, pikaajalise hoolduse hüvitised, lähetatud töötajad ja nii edasi on hõlmatud. siiski, kui vaadata seda, kuivõrd lahknevad on seisukohad eh, antud teemadel, siis tekib kahtlusi. ma usun, et me peame veel tööd jätkama selleks, et oma eesmärgid saavutada esialgse kokkuleppe puudumine seab heakskiitmise ohtu, kuna ei ole ka enamust nõukogus me ei tohi lubada endale vigu, me peame hea seisma selle eest, et igasugused seadusemuudatused tõepoolest ka inimeste elu parandavad ja ei loo takistusi ja tõkkeid juurde kodanikele, nii tööandjatele kui töövõtjatele kui ka FIE-dele. ma tean, et esitatud on mitmeid muudatusettepanekuid hääletamise käigus, me peame hea seisma selle eest, et muudatusettepanekud parandavad õigusakti ja neist saavad kasu kõik Euroopa kodanikud. sooviksin tänada raportööri ja kõiki variraportööre, me ei ole alati olnud ühel meelel, aga kõigele vaatamata tahaksin tänada neid nende jõupingutuste eest leidmaks ähm, selline lahendus, mille osas me kõik saame kokkuleppele jõuda. Äh, kolleeg Bresso, palun, Mercedes, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, ei ole kahtlustki, et äh, mobiilsuse lihtsustamiseks äh, ja äh, sotsiaalkindlustussüsteemidele võrdse juurdepääsu tagamiseks on vaja süsteemi reformida ja see on väga oluline, tagamaks sotsiaalsema kaasavama Euroopa. sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine Äh, tagab äh, liikumisvabaduse äh, põhimõtte kasutamise ka ja äh, me räägime siin äh, koordineerimisest äh, ja see on oluline samm edasi suurema selguse ja õigusalase harmoneerimise suunas. aga kahjuks on üks teema, mis on meie jaoks ääretult oluline ja see puudutab piiriüleseid töötajaid, kes siis otsustavad, kus Äh, hüvitisi saada, tegemist on haavatavate mm, töötajatega, nad vajavad meie kaitset, veel üks keerukas teema puudutab äh, seda, äh, kus ja mil viisil saada töötushüvitist juhul, kui inimesed liiguvad riikide vahel mm, me ei ole suutnud äh, neid teemasid lõplikult lahendada ja sellest on kahju. Äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel, äh, kui me oleksime suutnud lahendada ka need küsimused, oleksime saavutanud väga hea tulemuse. aga sellegipoolest suur-suur aitäh teile, suur aitäh ja nüüd kolleeg Vistisen, teil on üks minut. Den lovgivning, som man er på vej til at vedtage her omkring øh, sociale ydelser i see määrus, mida me oleme siin heaks kiitmas, puudutab sotsiaalkindlustushüvitisi Euroopas ning ning märgib, markeerib küsi-, küsimusi, mis on väga olulised, näiteks hüvitiste turism ja sotsiaalne dumping. sotsiaalkindlustussüsteem ei tähenda seda, et meil on samad õigused kõigile Euroopa kodanikele ei, hoopis parandatakse välismaalt tulevate töötajate olukorda. võtkem näiteks Taani olukord. asjaolu, et, et siin pannakse paika mingid tasemed õigusaktides, mis on madalamad sellest, mis on mujal, võimaldaks meil säilitada oma siseriikliku süsteemi. ja kui me ei saa seda tagada, siis vähemalt peaks meil olema hüvitiste indekseerimine et ei tekiks ebaõiglast olukorda, kas me räägime väljamaksetest, hüvitistest või muudest soodustustest, mis tagatakse Euroopa Liidu kodanikele Taanis. suur aitäh, kolleeg Toom, poolteist minutit aitäh, juhataja. üks neljast vabadusest, mida Euroopa kodanikud saavad kasutada, on vaba liikumise võimalus. see tagab ka sotsiaalsed tagatised töötajatele, nende pereliikmetele ning tagab sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise. kui liikuvad töötajad liiguvad liikmesriikide vahel, et tööd leida, siis on oht selles, et nad teises riigis kaotavad oma sotsiaalsed õigused. see puudutab ka piirialade töötajaid kui sotsiaalkindlustussüsteemid oleksid paremini koordineeritud naaberriikide vahel, siis äh, pigem vaba liikumist edendaks ja suurendaks liikuvate töötajate arvu. Äh, parlamendikomisjonides, nii tööhõive kui petitsioonide komisjonis tehti väga suur töö ära, aga kahjuks ei ole võimalik äh, kokkuleppele jõuda, kuna nõukogus on seisukohad lahknevad. nii et lähitulevikus tuleb selle teema juurde tagasi pöörduda ja tahaksin rõhutada ka seda, et liikuvate töötajate diskrimineerimine riik riikides on vastavalt aluslepingutele lubamatu ja ei tohi tõkkeid seada Ida-Euroopa töötajatele ja nende õigusele saada eh, hüvitisi teistes liikmesriikides, ma ei saa toetada ehm, ka eh, perehüvitiste, lastehüvitiste indekseerimist, see on diskrimineeriv eh, süsteem ja loob suure bürokraatliku kontrollimehhanismi juurde mis ei sobi meie sotsiaalsüsteemiga kokku. suur aitäh, üks minut, kolleeg Kaari, palun. aitäh, president, austatud kolleegid, täna seisame silmitsi põhimõttelise küsimusega, mil määral Euroopa Liit sekkub eh, nendesse teemadesse eh, riikides. me teame, et meie riikides on väga erinevad süsteemid, mis on hea ühe riigi jaoks, võib eh, teises riigis täiesti samuti katastroofilisi tulemusi kaasa tuua. kodanikke tuleb kaitsta, aga samas ei tohi õõnestada meie sotsiaalsüsteemi. see ettepanek, mis täna laual on, kahjuks toob kaasa ohu, et õõnestatakse meie Taani süsteemi, mis tugineb solidaarsusel, solidaarsusel töötajatega ja nendega, kes on töö kaotanud õigus hüvitistele pärast seda, kui on vaid ühe päeva töötatud Euroopa Liidu liikmesriigis ja see kuue kuu periood on olulised teemad. vastasel korral võivad ehm, kaasneda katastroofilised tulemused, tulemused, sotsiaalne dumping. Euroopa Liit peaks eemale hoidma sellistest ohtudest. proua Rindke, palun. Much, madam president austatud volinik, äh, austatud parlamendiliikmed, Brexiti draama, mida me näeme praegu, algas kolm aastat tagasi referendumiga. aastakümneid enne seda õhutati inimesi Euroopa Liidu vastastele seisukohtadele asuma ning äh, hirmutati neid Euroopa Liidu kodanikega, kes Ühendkuningriigis elavad. ning muuhulgas räägiti palju ka lapse äh, toetuste indekseerimisest see on, see on teema, mis lõhestab ühiskonda ja mürgitab õhkkonda. ma tahan selgelt öelda, et lapsetoetuste indekseerimine ei lahenda sotsiaalse ebaõigluse probleemi Ühendkuningriigis ega teistel, teistes riikides, vaid tekitab lihtsalt rohkem bürokraatiat ja ebaõiglase olukorra töötajate vahel. seetõttu, kui me soovime sotsiaalselt ühendatud Euroopas elada, siis tuleb sellest indekseerimisest loobuda. samas tuleb selgelt välja öelda, et meil tuleb ära teha märksa rohkem selleks, et saavutada sotsiaalset õiglust Euroopa Liidus. Need regioonid Ühendkuningriigis, mida vaesus kõige rohkem ja sotsiaalne ebaõiglus puudutab, on need regioonid, mis hääletasid lahkumise poolt. Euroopa Liit ei ole piisavalt teinud selleks, et eh, kodanikke ei õhutataks asuma seisukohtadele üksteise vastu ning tegelikult need äh, Brexiti alused või Brexiti seemned on olemas kõigis Euroopa liikmesriikides. on olemas äh, sotsiaalne ebavõrdsus ja on olemas inimesed, kes, äh, kes ässitavad teisi üles. kui me soovime, et Euroopa ühine projekt jätkuks, siis peame me toimima sotsiaalsemalt ning peame nende probleemidega tegelema ja paremini koordineerima sotsiaalkindlustussüsteeme, see on äärmiselt oluline eeldus Euroopa toimimiseks, aitäh! ja järgmisena poolteist minutit proua Jazlovetska. aitäh. edasised läbirääkimised toimuvad juba järgmise parlamendi ajal ja ma kutsun neid üles ettevaatusele, me peame tagama võrdse kohtlemise töötajatele, kes soovivad liikuda teise liikmesriiki, selleks et seal töötada ka neile peaks laienema vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustussüsteem niipea kui võimalik teise riiki minevatele töötajatele peaks eh, kehtima ka pikem periood, mitte kolm, vaid kuus kuud, mille vältel nad saavad saada töötushüvitist ning tuleb leida lahendused piirialadel elavatele töötajatele. peretoetuste indekseerimine on lubamatu, lähetatud töötajatele peaks olema märkimisväärsed muutused eh, sisse viidud. ettevõtjatele kehtivad juba praegu väga paljud bürokraatlikud nõuded seoses lähetamisega kas te saaksite natuke aeglasemalt rääkida, et tõlgid järele jõuaksid? tuleb vältida lahendusi, kus sotsiaalkindlustusturg killustatakse. meil peab olema selge, kus tuleb äh, teha maksed ja kus on võimalik saada sotsiaalkindlustusteenuseid. meil on vaja kakskümmend neli, kahekümne nelja kuulist perioodi äh, lähetavas riigis ning ning määruse üheksasada kaheksa säte, mis artikkel kolmteist, mis reguleerib näiteks juhte, peaks kehtima nii, et neile laieneks, neile laieneks lähetava riigi sotsiaalkindlustussüsteem. uuel parlamendil seisab ees raske töö, aga ma usun, et nad saavad sellega hakkama. härra Pavel, üks minut. aitäh, aitäh austatud parlamendiliikmed, suur tänu volinikule selle teema siia toomise eest. see, kuidas räägitakse indekseerimise vastu lapsetoetuste osas, on mulle väga, on väga huvitav, aga öelge meile, mis toimub Austria rikkumismenetlusega, kas seda jätkatakse või mitte. ja lubage, ma ütlen veel et praeguses arutelus mõned kolleegid, kes nimetavad ennast vasakpoolseteks, unustavad, et mõned aastad tagasi hääletasime sotsiaalse dumpingu vastu ja ütlesime siis, et et võrdse töö, sama töö eest sama tasu, sama töö eest samad sotsiaal, sama sotsiaalkaitse, nii et ärgem andkem hääli ära parem äär-, äärmuslastele, jätkakem Euroopa-meelset olemist praegune raport on kompromiss ja see viib Euroopa Liitu edasi, seda tuleb hääletada, selle tööga tuleb jätkata. aitäh, proua Tomašitš, üks minut. aitäh. töötajate liikuvus on tõstatanud olulise küsimuse sotsiaalkindlustusest piiriülestele töötajatele. selleks, et töötajad saaksid oma õigusi kasutada, peavad pädevad asutused liikmesriikides tegema paremat koostööd ning liikmesriikide õigusaktid peaksid olema, äh, peaksid olema piisavalt sarnased. ma olen muudatuste poolt selles valdkonnas, aga välja pakutud lahendus mulle ei sobi, sellepärast et see tekitab palju uusi probleeme ja pettuse võimalusi. sotsiaalkindlustussüsteemid peaksid jääma liikmesriikide pädevusse ning rändlust teostavate töötajate sotsiaalõigused peaksid tulenema lähetavast liikmesriigist, kuni nad kehtivad. selle hetkeni ei peaks töötajal teises liikmesriigis olema õigusi selle sotsiaalkindlustussüsteemi suhtes. ja kui ta läheb teise liikmesriiki, siis ta peaks kaotama õiguse nõuda neid õigusi varasemasse liikmesriigis või päritolu liikmesriigis. keerulisemad lahendused mis tunduvad pealtnäha töötajatele soodsamalt, tekitavad äh, õigusliku ebakindluse ja koormavad sotsiaalkindlustussüsteeme. härra Lükikaart. minu erakonnas leiame me, et tingimused peaksid olema õiglased kõigile töötajatele Euroopas, aga seda eesmärki on raske saavutada niisuguse õigusaktiga, nagu praegu välja pakutakse. sest see tekitab õiguslikult ebakindla olukorra ma usun, et sellega seoses tekib probleeme erinevustega seoses kolleegide ja töötajate vahel samas töökohas ning hakatakse eksportima äh, mitmesuguseid hüvitisi. paraku meie ettepanekuid selle teemaga seoses ei toetatud. meie eelist-, meile eelistatud lahendus oleks komisjoni algne lahendus ning peaksime seetõttu hääletama praeguse muudatustega teksti vastu. aitäh, proua Kuuneva, üks minut. aitäh. kõik riigid Euroopa Liidus omavad oma eri sotsiaalkindlustussüsteeme, eri eelarvemenetlusi ning eri regulatsiooni seoses mitmed, mitmesuguste toetuste, töötus, töötushüvitise, lapsetoetuste, peretoetuste väljamaksmisega. meil on terve rida olulisi küsimusi, millele peame vastama. kas me soovime ühendatud Euroopat, kas me soovime töötajate vaba liikumist, kas me soovime või ei soovi jagu saada diskrimineerimisest näiteks Kreeka töötaja vastu, kes läheb teise liikmesriiki tööle. olen päri härra Palasega. ja seda raportit toetas ka päris, päris palju erinevaid parlamendiliikmeid meie parlamendis. see on ainus viis edasi liikuda sotsiaalkindlustussüsteemide ühendamise poole ja erisuste kaotamise poole ning selle tagamise poole, et meil oleks tõesti ühendatud Euroopa. proua Lope Fontanje poolteist minutit, aitäh. Euroopa institutsioonid peavad jätkama töötamist selle nimel, et äh, hõlbustada inimeste vaba liikumist Euroopa Liidus, töötajate vaba liikumist ning nende õiguste tagamist. kahju, et meil ei õnnestunud saavutada kvalifitseeritud häälteenamust nõukogus, arvestades seda, et ettepanekus oli mitmeid positiivseid aspekte. näiteks pikendati äh, õiguste ekspordi aega, mis oleks võim-, muutnud inimestele lihtsamaks töö otsimise ning võimaldanud tõhusamat Euroopa tasemel koordineerimist pikaajaliste hooldustoetuste osas ning taganud võrdse kohtlemise, see tähendab, et see ei sisaldanud näiteks lapsetoetuste indekseerimist. oluline on neile, meie jaoks see silmas pidada ka seda, et töötajate mobiilsus on teatud sektorites suurem kui teistes ning neid tuleb arvestada. tegemist on praegu minu viimase kõnega Euroopa Parlamendis ning kasutan seda võimalust seetõttu ka tänamaks kolleege viimase kümne aasta vältel tehtud koostöö eest. me oleme tööd teinud väga palju, oleme püüelnud konsensuse poole eri fraktsioonide vahel, see on võimaldanud meil edasi minna ning minu komisjonis oleme teinud ära väga palju tööd selleks, et toetada kõige haavatavamaid kodanikerühmi meie ühiskonnas. kodanikud Euroopas sageli ei ole kursis tööga, mida me teeme. ma loodan, et see konsensus ja, ja kokkulepe jätkub ka järgmises parlamendis. see on väga oluline, kui me tahame liikuma, liikuda edasi tugevama, ühtsema Euroopa poole tulevikus, aitäh, proua president, aitäh, äh, proua volinik! ning tänan, proua teid ka teie panuse eest ning ma olen kindel, et kodanikud jõuavad kunagi nii kaugele, et saavad teada, mis tööd me siin teeme. järgmisena äh, härra Detšen. austatud president, austatud volinik, täna on meil võimalus ühte edulugu jätkata, lähetatud töötajate direktiivi edulugu. samad õigused äh, igal pool, on asi, mille me peaksime endal lipukirjaks kasutama Euroopas. ettepanek on tehtud hea, sest äh, Euroopa siseturg ei koosne ainult eurost ja vabast liikumisest, vaid ka sotsiaalsetest tagatistest. õigused, mille Guillaume Palas oma raportis äh, on paika pannud, on olulised inimeste töö, liikumisvabaduse tagamisel töötushüvitiste eksport, ja lapsetoetuste eksport, nende vastu äh, äh, vastased sõnavõtud on, on puhas propaganda. mina kavatsen homme toetada, mina, mina kavatsen öö, äh, võtta sõna selle Äh, selle dokumendi vastu homme, sellepärast et inimeste üksteise vastu ässitamise peaksime jätma ikkagi parempoolsetele. Tom van den Kendele järje, üks minut. eile äh, kiitsime heaks Euroopa tööturuagentuuri ning palju põhimõt-, sätteid, mis sisuliselt räägivad sellest, et sama töö eest peaks saama sama tasu. nii et sotsiaalne mõõde on saanud tähelepanu ja nüüd tuleb käsile võtta ka sotsiaalkindlustus. see tehniline teema on saanud meedias väga suure tähelepanu. raport käsitleb küsimust sellest, mis riik peab vastutama maksete tegemise eest. paljud inimesed jäävad eri süsteemide vahelistesse lünkadesse ning äh, on tuvastatud, et mõnikord on võimalik saada toetust ka mõlemas riigis. mina pean aga praegu jääma erapooletuks, sest see ühe puu, ühe kuu äh, töötamise kriteerium ja see on seotud sellega, mida rääkis proua Tyson, üks kuu töötamist ei, ei tekita veel seost vastuvõtva riigi tööturuga. et meil on praegu tõesti niisugune sotsiaalkindlustusturism tekkimas, mida tuleks vältida. üheks minutiks, härra Kristjanson. aitäh. proua president, mina olen päri sellega, et meil peaks olema selge regulatsioon ja loomulikult peaks olema tagatud kindlus meie töötajatele, aga meil on vaja paremat tasakaalu siin kui see, mida pakutakse raportis meil peavad olema õigused, olukord peab olema õiglane, ei tohi olla diskrimineerimist äh, teistest riikidest pärit töötajate ja oma riigi töötajate vahel. siin on kolm olulist teemat, äh, sisulised hüvitised ja toetused esimesest töötamise päevast ning tagada tuleb, et äh, tööturud suudavad selle olukorraga toime tulla, kui isik näiteks on seal töötanud väga vähe ning eh, sellisel juhul peaks ikkagi päritoluriik olema olulisem, nii et seetõttu kvalifitseerimisperiood peaks olema pikem kui kolm kuud, siin on väga pakutud kuus kuud. meil on loomulikult eri tööturupoliitika eri liikmesriikides ning eh, lisaks eh, tekib sageli probleem ka hüvitiste ekspordiga. seetõttu leiame, et see kolme kuu ekspordipõhimõte peaks säilima ja kui me räägime piirialade töötajatest, siis on siin vaja rohkem selgust, kui praegune tekst seda võimaldab. aitäh, härra Lennart, poolteist minutit. tänan. järjest rohkem eurooplasi elavad ja töötavad riigis, mis ei ole nende päritoluriik ning just nende jaoks peakski meil olema korralik sotsiaalkindlustuse regulatsioon. Neid ei tohi jätta hätta lihtsalt sellepärast, et nad äh, lähevad teisele poole piiri, nagu näiteks Limbergi piirkonnas, milles mina elan. see on väga oluline põhimõte. palju väga äh, häid asju sisaldab see ettepanek, aga ma pean siiski selle vastu hääletama ja seda töötushüvitistest tulenevalt. Need on väga olulised hüvitised inimestel, kellel pole tööd, peab aitama tööd leida, see on hea nii neile kui ühiskonnale üldisemalt, see tähendab meile kõigile. seetõttu peame tagama, et meil on stiimulid, mis panevad inimesi tööd otsima. ja töötushüvitis tegelikult võtab selle stiimuli ära. me ekspordime umbes neli tuhat töötushüvitist aastas, null koma kuus protsenti inimestest leiavad selle perioodi vältel tööd ainult. see on väga madal näitaja ning äh, õõnestab meie ühendatud sotsiaalkindlustussüsteemide alust ning õõnestab põhimõtet, mida me, õõnestab õigluspõhimõtet. kui me seda ekspordi arvu suurendaksime, kahekordselt ja mingit stiimulit tööd otsida sisuliselt ei oleks, siis vähemalt meie hinnangul ei oleks see vastutustundlik ja CDA erakond seda toetada ei saaks. proua Arena, üks minut, aitäh! põhivabadus, vaba liikumise õigus on seotud teatud tingimustega ja normidega, sotsiaalkindlustusvaldkonnas näiteks, sellepärast et Euroopas tuleb tagada sotsiaalne kaitse ja samuti on, on see seotud normidega, mis keelavad eh, ebaõiglase konkurentsi. raport, mille on välja pakkunud härra Palas, läheb õiges suunas, ta ei ole täiuslik, aga selle põhjal on võimalik ikkagi oluliselt parandada töötajate olukorda Euroopa Liidus ja võidelda pettustega, mida praegu väga palju harrastatakse äh, mitte ainult nende töötute poolt, kes sellele, kellele ei, ei meeldi töötaja, töötada, vaid ka nende ettevõtjate poolt, kes saadavad inimesi teise liikmesriiki ilma sotsiaalse kaitseta, nii et niisugune moonutatud konkurents on äh, asi, mille vastu me peame võitlema. me peame toetama praegust ettepanekut selleks, et Äh, saada Euroopa Parlamendi seisukoht, mis on Euroopa Liidu seisukoht, Euroopa seisukoht, ja me ei tohiks toetada liikmesriike, liikmesriikide või teatud äh, liikmesriikide egoistlikke seisukohti, võiks isegi öelda. aitäh, proua Ribeiro, poolteist minutit. Sendo esta a minha última intervenção em plenário, permita-me, Sra. Presidente, que a faça em jeito de balanço das prioridades do mandato. tegemist on minu viimase kõnega parlamendi täiskogul ning võtaksin kokku siis äh, selle, selle teema, millega me oleme tegelenud päris pikalt. soovime kaitsta Euroopa sotsiaalset äh, mudelit, mis eristab meid äh, muust maailmast ning mis tagab kodanikele väärikuse, sotsiaalse võrdsuse, sarnased tingimused, mis on ning äh, mis võimaldab inimestel liikuda Euroopas, mitmekesises Euroopas ning kodanikel võimaldab teostada ennast. ja ei lase inimesi ära kasutada. ent Euroopa ei saa hakata nüüd peitma ennast liikmesriikide egoismi taha töötajate kaitsmisel, seetõttu ongi vaja, et liikmesriigid, kes kasutavad spetsialiste või töötajaid teistest liikmesriikidest, peavad äh, täitma ka oma ülesanded, oma äh, kohused sotsiaalse äh, kindlustuse valdkonnas ning seetõttu tuleks maksed teha ja teenuseid pakkuda samuti, nagu seda saavad teised töötajad asukohariigis. vaba liikumise õigus peab olema teostatav võrdsuspõhimõtte alusel, õigluspõhimõtte alusel. austatud president, austatud kolleegid, mul oli au esindada Euroopat püüdluses esindada Portugali püüdluses sotsiaalsema Euroopa poole. ning tänan teid ka teie panuse eest ja soovin teile edu teie järgnevas töös järgmiseks äh, proua Smolkova, üks minut. ühendatud Euroopa üks olulisemaid asju on just kaupade, töötajate vaba liikumine. inimesed liiguvad väga palju, kas õppimise või töötamise eesmärgiks ning üks väga oluline, teine väga oluline asi Euroopas on see, et väga paljud inimesed töötavad äh, mitte oma päritoluriigis. seetõttu tuleb meil vähendada bürokraatlikke takistusi, keelelisi takistusi ja muid takistusi ning äh, liikuvatele töötajatele tagada kaitse. sotsiaalsüsteemide koordineerimine on väga oluline tegevussuund ja sellega tuleks jätkata. kõigile töötajatele tuleks tagada samad õigused üle kogu Euroopa Liidu koordineerimist tuleb arutada ja edendada ka muuhulgas ka sellepärast, et praegu mõnes liikmesriigis juba kohandatakse, muudetakse teenuseid ja, ja makseid teistest liikmesriikidest pärit töötajatele. väga negatiivne näide on Austria ja peretoetuste indekseerimine. härra Mamikins, üks minut. austatud president, head kolleegid liikuvuse suurenemine tähendab, et meil tuleb paremini tagada ka sotsiaalsed õigused. et, et töötajate liikumiste teel seisab praegu blokeeriv vähemus nõukogus. kolleegis, me räägime praegu asjadest, mis on väga olulised väga paljudele inimestele, õigustest toetusele ja see paneb inimesed mõtlema, kas neid ikkagi peetakse võrdseteks kodanikeks või mitte Euroopa Liidus. väga kahju, et nõukogu ei suuda näha, kui oluline see teema on, sotsiaaltoetuste teema. indekseerimine, mida mõned liikmesriigid teevad, tekitab konkurentsi sotsiaalsüsteemide vahel ja ebaõiglase olukorra. praeguses olukorras praeguses raamistikus võivad liikmesriigid otsustada ise oma toetuste üle, aga need otsused tuleb teha vastavuses võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõttega. aitäh, veel üks äh, sõnavõtja, härra Coburn, kolm ja pool minutit. aitäh, väga tore teid taas näha siin. Äh, see teema on väga huvitav aga väga ohtlik Ühendkuningriigile. Briti sotsiaalkindlustussüsteem lähtub vajadustest ja mitte panusest, nagu mandril, näiteks Prantsusmaal on võimalik saada ainult eh, seda, mida sa oled süsteemi sisse maksnud. kui sa ei ole sissemakset teinud, siis sa ei saa ka toetust. seetõttu ongi Äh, sisserändajad, kelle ees järjekorras, et äh, minna Ühendkuningriiki ja mitte vastupidi, nad ei seisa järjekorras mitte Doveris. ja seda seetõttu, et sotsiaalkindlustussüsteem meil on avatum inimestele, kes on äsja saabunud. selles ei ole midagi halba. meie süsteem on hea, meie süsteem toimib meie riigis, teie süsteemid on head ja toimivad teie riigis, aga probleem selles on, probleem on selles, et need süsteemid ei ole ühitatavad kui süsteemi muudetakse, siis äh, meie sotsiaalkindlustussüsteem võib minna pankrotti. ning seetõttu hääletatigi Ühendkuningriigis Brexiti poolt, sest me oleme mures, et meie sotsiaalkindlustussüsteem läheb pankrotti ja meie haigekassasüsteem satub löögi alla. et inimesed võivad lihtsalt tulla meie juurde ja kasutada meie süsteemi teenustena.